väärtuslikke elusid, aitäh. suur aitäh, härra volinik, see debatt on lõppenud, hääletamine toimub homme kell pool üks. järgmine päevakorrapunkt, proua Roodi Gratsa-Tsogoropolo raport Euroopasse investeerimise atraktiivsus. alustuseks annan sõna proua raportöörile neljaks minutiks suur aitäh, härra juhataja. hiljutise ülemkogu otsused äh, on keskendunud äh, arengutele, millega meid äh, tuua välja majanduskriisist. majanduskasv on see põhiravim, mis toodab rikkust, töökohti ning Äh, aitab kaasa ka Euroopa Liidu rahvusvahelisele konkurentsivõimele, toetab äh, majanduslikku ning regionaalset ühtekuuluvust. majanduskasv tuleb investeeringutest ning äh, ettevõtlikest algatustest ja see on ka selle raporti teema, mida täna õhtul arutame, ehk siis kuidas Euroopa Liit suudab ligi meelitada välisinvesteeringuid, kuidas äh, toetada Euroopa ettevõtlikku vaimu, Euroopa inimeste vaimu ning loob õiged tingimused äh, investeeringuteks. tahan tänada oma kolleege, äh, rahanduskomisjoni liikmeid äärmiselt kasulike mõtete eest, mis on samuti toodud sisse minu raportisse. tahan tänada ka teiste komisjonide kolleege, kes on väga hästi suunatud kommentaarid teinud härra juhataja, daamid ja härrad, hoolimata nendest positiivsetest märkidest oleme me endiselt öö, äh, me oleme endiselt eh, investeeringute suureks sihtmärgiks, aga näeme, et kriis vähendab neid rahasid, mis tulevad investeeringutega ja on tekkinud ka uued investeeringute eh, sihtmärgid, seetõttu peame kaitsma Euroopa positsiooni, me peame töötama Euroopa tasandil, samal ajal ka riiklikul, kohalikul tasandil, meil on vaja Äh, stabiilsust rahalises fiskaalpooles, meil on vaja saavutada usaldusväärsus rahvusvahelistel turgudel, aga ka Euroopa investorite ja tarbijate seas. me peame toestama oma pangandussüsteeme nii, et turgudel oleks likviidsust, see on peamine hoob investeeringuteks ning äh, Euroopa Liit äh, peab investeeringuga oma varadesse, meil on vaja avalikku ja erainvesteeringuid, hästi suunatud investeeringuid selleks, et arendada inimkapitali, mis on Euroopa Liidu üks põhivarasid. me peame äh, toetama, toestama ühisturgu, piiriülest kaubandust äh, ning ka riigihanketurgusid, me peame arendama välja Euroopa võrgustikud, me peame kasutama ka erinevaid fonde, nii et toetataks kõiki eh, regioone, silmas pidades nende suhtelist positsiooni. rahvusvahelistel turgudel peab Euroopa Liit jätkama öö, eh, oma läbirääkimisi selleks, et saavutada mitme kahepoolseid kokkuleppeid, mis toetaksid investeeringuid Euroopa Liitu ning eh, rahvusvahelisel tasandil, nii nagu ta on seda senini teinud, peab Euroopa Liit rääkima ka Äh, äh, fiskaaljärelevalve poolt. Need on kõik teemad, mis minu arvates toetavad konkurentsivõimet ning Euroopa Liidu positsioone. selleks, et äh, tegeleda nende probleemidega, mis Euroopa Liidus on, tuleb samuti selliseid samme teha, seetõttu ütleme me, et peaks äh, olema ka horisontaalne dimensioon, mis läbib kõik poliitikat Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend agendat, meil on vaja investeeringute strateegiat ja meil on vaja äh, selles osas ka teatist, härra volinik, kus oleksid äh, indikaatorid, mõõdikud, mille on esitanud ka OECD ja mis tooksid välja plussid ja miinused, tugevad ja nõrgad küljed mis võiksid olla suunisteks meie investeeringutele ning sammudele, mida me peame tegema. peame vaatama ka turgude arenguid ning äh, siit sõltub investeeringu baasi laiendamine. investeeringute poliitika peab olema põhivahend, fundamentaalne vahend, millega me saaksime tegeleda nende lõhedega, mis praegu eksisteerivad põhja ja lõuna vahel nii raha, rahandusküsimustes kui ka teistes küsimustes. eesmärgiks on paika panna Euroopa observatoorium, mis äh, jälgiks arenguid ja seisukohti ning pakuks välja poliitikaid, millega edendada investeeringute poolt, samal ajal ka äh, saaks näidata Euroopat investeeringute sihtmärgina muule maailmale. nüüd vaba mikrofon kõneleja soovi, kõneleda soovijaid on rohkem kui viis, seetõttu anname sõna nendele, kes viimastes debattides osalenud ei ole. kõigepealt härra Sikerski. Panie prezydencie, szanowni państwo, Euroopa pozostaje dalej ważnym miejscem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. daamid ja härrad, Euroopa Liit on alati olnud äh, oluline sihtmärk otse, otsestele välisinvesteeringutele. arenguriigid on samuti olulised, nemad soovivad investoreid ligi meelitada, seetõttu ma ei ma ei tea, kuidas me saame väita, et Euroopas on mõtet selliseid meetmeid vastu võtta majandustegevus Euroopas on üsna hea, eriti võrreldes paljude teiste kohtadega maailmas, mis mõjutab Euroopa poliitilist olukorda, siis see võimaldab meil saavut-, saavutada ja säilitada stabiilsust. lisaks sellele on meil heakvaliteediline kapital, hea omaniku staatus, nii et tekib küsimus, kus on probleem, me räägime siin ettevõtte sotsiaalsest vastutusvõimest, samuti äh, peame silmas pidama ka seda, kuivõrd oluline on keskkond ning sotsiaalsed küsimused. Need on loomulikult üsna kulukad tingimused. aga äh, me peame oma süsteemi muutma, moderneerima, moderniseerima oma finantssüsteeme. mulle tundub, et see on ka seotud meie rahanduspoliitikaga. proua Tantšila, palun suur aitäh, härra juhataja, tahaksin tänada raportööri tema lähenemise eest. hiljuti me oleme näinud, et Euroopa Liidu erinevates piirkondades protestivad töötajad selle vastu, et ettevõtted liiguvad Euroopast välja. sest et sellega tuleb toob kaasa suurem töötus vastavates piirkondades. selleks, et selliseid asju tulevikus vältida, on Euroopas vaja strateegiat selleks, et ligi meelitada uusi välis- ja kohalikke investeeringuid, et julgustada piiriüleseid investeeringuid ning jätkata võimalda seda, et töötajad ning üliõpilased Euroopas vabalt liiguksid. me peame edendama avaliku ja erasektori koostööd, toetama vabakutselist tööd, arvestades seda, millised on võimalused. peame toetama ka VKE-sid, kellel peaks olema parem ligipääs jätkusuutlikutele investeeringutele. ja nüüd härra Paška, palun aitäh, härra juhataja, härra volinik, olen täiesti nõus eh, seisukohaga, mis on raportis, et üks eh, suhtelisi Euroopa Liidu eeliseid teiste piirkondade ees on see kõrgelt haritud elanikkond, kõrgelt arenenud eh, tehniline ning transpordi infrastruktuur ning üsna hästi arenenud tehnoloogiline infrastruktuur. usun, et et eh, üks eh, Euroopa olulisemaid omadusi on eh, energia aspekt, sõltumatus selles valdkonnas on teatud miinustega. seetõttu peame me vaatama seda, kuidas arendada erinevaid uusi teid, vaadates, mis on väljaspool Euroopa territooriumi. Euroopa tootjad on loobumas Euroopast, nad eelistavad Venemaad, Hiinat, Brasiiliat. see näitab, et tingimused, mida me oma Euroopa investoritele pakume, on hullemad kui need, mida neile pakutakse mujal. proua Pasescu, palun. suur aitäh härra juhataja, kõigepealt tahaksin ma tänada oma kolleegi Progratsat tema töö eest selle raportiga. kuigi ülemaailmne majandus liigub heas suunas, on endiselt suured takistused, mis äh, häirivad vabaturu stabiliseerimist. Euroopa Liit peab tõhusamalt tegelema nõrkade punktidega ning kasutama oma äh, suhtelisi eeliseid selleks, et suurendada äh, oma atraktiivsust, on meil vaja konkreetseid ja kiireid reforme nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil. Need meetmed peavad keskenduma ühisturule, mis pakub märkimisväärse eelise investoritele. Rumeenias on sellised projektid nagu Roche Montana kaevandusprojekt, mis võivad luua töökohti piirkonda mida majanduskriis on tõsiselt mõjutanud ning samuti panustada riigi majanduse taastumisse. aga kuna meil ei ole otsust selle projekti poolt või vastu, siis on välisinvestorist kaotamas äh, kannatust. proua Kleeva, palun. tahaksin tänada proua Kratsat Äh, sotsiaaldemokraatide nimel tema töö eest, selle raporti eest, mis ilmselgelt toetab äärmiselt olulist punkti, kuidas edendada investeeringuid Euroopasse kriisi ajal. meil on vaja selgeid suuniseid, peame konkreetselt välja tooma oma ideed, samal ajal peame me aga ka, ka investeerima töökohtadesse noortele inimestele, meil on vaja selgeid eesmärke Euroopa regioonidele, kohalikele kogukondadele oma muudatusettepanekutes olen ma võtnud sõna uute investeeringute poolt. kus oleks viited ka ühtekuuluvuspoliitikale ning äh, regionaalsele tasandile, sest et just siin näen ma kasvupotentsiaali. äärmiselt oluline on ka meeles pidada reaalmajandust Euroopas, et seda rahastada ja meil on vaja loomulikult ka paremat poliitikat, mis meelitaks äh, investoreid igalt poolt maailmast. nüüd on sõna härra volinikule debati lõpetamiseks. ma tänan, härra president, lugupeetud saadikud. ma pean tunnistama, et see teema on mulle väga südamelähedane, sest oma eelmises elus nii-öelda kui me saavutasime taasiseseisvuse Eestis, siis oli see meil välispoliitikas üks tähtsaid valdkondi, kuidas ligi meelitada välisinvesteeringuid ja me olime väga edukad selles vallas. nüüd komisjon kiidab seda raportit, kus käsitletakse Euroopasse investeerimise atraktiivsust, täname raportööri proua Tsagarapuulot tema töö eest. praeguses majanduskliimas on vaja luuda tõesti tingimused meie ettevõtetele, meie kodanikele, et meil oleks hea äri Mm, atmosfäär ja me oleksime konkurentsivõimelised. tormilised arenevad majandused on konkurentsivõitluse teravaks ajanud, aga on loonud ka uued võimalused Euroopa Liidule kaubanduse investeeringute kaudu rahvusvahelistesse väärtusahelatesse. välismaised otseinvesteeringud on selle tähtis aspekt. Euroopa Liit on maailma juhtiv välisinvesteeringute sihtpaik. kakssada kakskümmend viis miljardit eurot aastal kaks tuhat üksteist tuli meile mujalt maailmast, aga meie osa välisinvesteeringute sissetulekul on vähenenud neljakümne viiendal, viiel protsendil aastal kaks tuhat üks, kahekümne kolmele protsendile aastal kaks tuhat kümme ja kui me riikide kaupa vaatame, siis me näeme, et see langus välismaiste otseinvesteeringute vallas on olnud väga ebaühtlane liikmesriigiti. see tähendab seda, et me ei saa sugugi nüüd loorberitel puhkama jääda, vaid peame parandama oma raamtingimusi selleks, et meie eh, hea rahvusvaheline positsioon säiliks. tähtis on, et ka õpiksime üksteiselt eh, parimat praktikat levitaksime, sest nii on ka hea viis, kuidas välisinvesteeringuid ligi meelitada, me teame, mis on atraktiivne välisinvesteeringutele. Euroopa Liit on endiselt nendele investeeringule atraktiivne paik seetõttu, sest meil on kõrgelt haritud tööjõud, madal reguleerimine, eh, regulatiivne koorem väheneb üha eh, uutele alustajatele, eh, samuti meil on investeeringute edendamise agentuurid, samuti ja äh, ka regionaalpoliitika meetmetes paneme investeeringutele suurt rolli ja tõusnud on produktiivsus, tehnoloogilised infrastruktuurid on edenenud, IKT on väga arenenud ja kõik see on käsitlemist leidnud ka Europarlamendi raportis ja äh, komisjon praegu koostab teatist tööstuspoliitika kohta ja Euroopa kakskümmend kakskümmend suurprojektid on endiselt aktuaalsed, me oleme tublisti edasi liikunud tööstuspoliitikaga, millega, milles me kokku leppisime aastal kaks tuhat kümme. tähtis on, et meil oleksid korralikud raamtingimused selleks, et Euroopa tööstuste loomepotentsiaal saaks täiel määral ennast realiseerida. juurdepääs rahalistele vahenditele, ühtse siseturu täiendamine, tööstusinnovatsioon ja globaalsed väljakutsed tootmissektoris ka VKE-de jaoks ja teistele. Need on meie tähelepanu all ja meie lähtepunkt on sama, mis Euroopa Parlamendi raportis, meiegi toome välja samad valdkonnad, kus on vaja edasi tegutseda. nüüd, mis puudutab konkreetseid ettepanekud, mis parlamendi raportis kõlasid. Eh, ma näen, et te kutsute üles looma Euroopa vaatluskeskust, kes vaataks, kuidas on välismaiste otseinvesteeringutega lood Euroopa Liidus. see on tõesti üks valdkond, kus on juba töö alanud, viimastel aastatel komisjon on välja töötanud mitmeid regulatiivseid dialoog, me peame dialoogi oma peamiste kaubanduspartneritega, samuti me teame, kuidas välisinvesteeringute edendamise vallas liikmesriigid omavahel parimat praktikat vahetavad ma ei hakka sellel põhjalikumalt peatuma, küll aga ma räägin, et see lähenemisviis, mis on raportil, on väga hea ja äh, raport on konstruktiivne ja vaatab tulevikku. me alustasime tänast kohtumist sellega, et arutasime ühtset raudteepiirkonda ja selle väljaarendamist. jah, see on üks asi, kui meil on head infrastruktuurid, me tõmbame ligi investeeringuid ja te olete ikka jälle ju arutanud ühtse siseturu akti ja arutate ka meie järgmisi ettepanekuid, see on väga tähtis välisinvesteeringute ligimeeletamiseks, kõik on tegelikult ju meie kätes, tänan tähelepanu eest. suur tänu, härra volinik. ja nüüd ma lõpetan selle mõttevahetuse, hääletus toimub meil homme kell kaksteist kolmkümmend selle raporti üle. nüüd läheme edasi ja järgmine meie päevakorrapunkt on Miroslav Ransdorfi raport Eh, teemal idapartnerluse kaubandusaspektid